Der Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich nehme die Sitzung wieder auf. Lugupeetud daamid ja härrad, alustan jälle istungit, eilse istungi protokoll ja vastu võetud tekstid on teile kättesaadavaks tehtud. kas on märkusi nende kohta? kui ei, siis sellisel juhul on ka protokoll heaks kiidetud. ja nüüd hakkame arutama olukorda Süürias ja